rahandamisvahendid, rahastamisvahendite nappus. Äh, härra Della Vidova saab kohe nõukogu nimel sõna. <clears throat> aitäh, härra president, daamid ja härrad. Euroopa Liit on maailma kõige suurem humanitaarabi andja. liikmesriikide kahepoolne abi on oluline osa sellest liikmesriigid eraldi on maksnud peaaegu poolteist miljardit humanitaarabiks Süüria kriisi algusest kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. seda lisaks kuuesaja kuuekümne kuuele milja-, miljonile humanitaarabile, mis on tulnud Euroopa Liidu eelarvest ja mida on maksnud komisjon. nagu teie koda teab, siis nõukogu koos parlamendiga kiitis heaks just kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarve, millega eraldatakse veel kakssada viiskümmend või isegi rohkem miljonit eurot humanitaarabiks käesoleval aastal. suurem osa sellest summast on reaktsioon Süüria kriisile. see näitab selgelt, et me oleme pühendunud humanitaarabi andmisele abivajajatele eriti inimestele, kes on kannatamas Süüria kriisi tõttu. eile võttis nõukogu vastu oma järeldused Süüria kriisi kohta, avaldati tõsist muret dramaatiliste puudujääkide üle, mis puudutab rahalisi vahendeid ÜRO üleskutsele kahe tuhande, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. see tähendab seda, et on ajutiselt peat-, peatatud abi andmine Süüria põgenikele maailma toiduabiprogrammist. me palume, et rahvusvaheline üldsus hakkaks äh, rohkem pingutama rahalise abi eraldamisel, pidades silmas talve saabumist. liikmesriigid on, on olnud äh, ühed peamised kohese abi andjad reageerides kõige kiiremini ÜRO üleskutsele, näiteks Holland, Saksamaa, Iirimaa, Belgia on üheskoos eraldanud rohkem kui neliteist miljardit, miljonit dollarit. lisaks on eraldatud abi ka Euroopa Liidu eelarvest, see tähendab seda, et Euroopa Liit kokkuvõttes on ähm, ÜRO hädakutsungile reageerinud üle kahekümne miljoni euroga. seega me oleme aidanud täita seda lünka, mis on maailma toiduprogrammis tekkinud. see tähendab, et abi andmine ühe koma nelja miljoni Süüria põgenikule saab jätkuda. samas Süüria Süüria puhul on probleem ka põge-, põgenikele abi andmisel, kes on kodu, kodudest lahkunud, sageli ainult öö, öö, omades riideid, mis neil on seljas. me peame aitama neid inimesi, kes on kaotanud kõik, vastupidine tegevus oleks vastuvõetamatu nii liikmesriikidele kui nõukogule samas me peame oma tegevust koordineerima liikmesriikide vahel koos komisjoniga, mm, reageerides sellele enneolematule kriisile, me peame tagama, et mingisugust kattumust meie tegevuses ei tekiks. samal ajal peame me võimalikult hästi katma puudujäägid üldises rahastamises. siin kontekstis tahaksin veel kord rõhutada, et Euroopa Liidu liikmesriigid on ühed peamised maailma toiduprogrammi doonorid. juba ennem viimast hädakutsungit. ennem seda oli Euroopa Liit juba maksnud üle saja viiekümne miljoni euro kahe tuhande neljateistkümnendal aastal juba öö, lihtsalt Süüria kriisi jaoks. härra president, daamid ja härrad, me leiame, et Maailma Toiduprogramm on üks meie peamisi täidesaatvaid partnereid humanitaarabi andmise valdkonnas nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide puhul on olemas ju pikk äh, koostöötraditsioon selle programmiga. maailma toiduprogrammiga üheskoos kavatseme me tagada, et nii rahastamise kui planeerimise osas astutakse õigeid samme, tuleb tagada, et selliseid äh, puudujääke nagu praegu rohkem ei teki, me peame aitama neid inimesi, eriti äh, Süüria süütuid ohvreid, aitäh! aitäh minister Della Vedovale, aitäh ka selle eest, et äh, te võtsite arvesse, et meil on vähe aega ning nüüd saab komisjoni nimel äh, sõna volinik Stiljanides. aitäh, härra president. austatud saadikud, kolleegid, ma olen väga tänulik, et mul on võimalus sellest olulisest teemast täna rääkida selge on see, et Süüria kriis on enneolematu. nii selle humanitaarsete tagajärgede tõttu kui ka selle finantsmõjude tõttu. rahvusvaheliste doonorite kiire reageerimine on eeltingimus edasise olukorra halvenemise vältimiseks. ühene lähenemine kriisile ei saa sõltuda meie tavapärasest eelarvestamisest. me peame üheskoos töötama selle nimel, et Euroopa Liidu reageering oleks ühtne ja tugev. meil on ühine vastutus leida vahendid selle töö jaoks. maailma Toiduprogrammi otsus vähendada toiduabi andmist ilmestab seda, Eh, et meil on tegemist meie aja kõige suurema humanitaarkatastroofiga. tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit tervikuna reageerib Süüria kriisist tulenevatele vajadustele. me aitame maailma toiduprogrammi, mis saab jätkata oma toiduabi andmist Süüria põgenikele. tahaksin siiralt tänada Euroopa Parlamenti toetuse eest selles kriisis. Euroopa Liit on juhtinud rahvusvahelist tegevust Süüria kriisis. me oleme eraldanud rohkem kui kolm koma üks miljardit eurot. sellest kuussada kaheksakümmend üks miljonit eurot tuleb Euroopa Komisjoni humanitaarabi eelarvest, sada kakskümmend miljonit eurot eraldatakse Maailma Toiduprogrammile Süürias ja naaberriikides. maailma Toiduprogramm on meie suuruselt teine humanitaarabipartner pärast ÜRO põgenikeprogrammi. me oleme täielikult pühendunud oma partnerlusele Maailma Toiduprogrammiga. kiireloomuliselt oleme eraldanud veel viis koma viis miljonit eurot toiduabiprogrammile äh, Süüria põgenikele. see tähendab, et meie kahe tuhande neljateistkümnenda aasta öö, äh, äh, eraldatud rahad on kaheksateist miljonit eurot pluss kuuskümmend üks miljonit eurot, mis eraldati detsembris kaks tuhat kolmteist. jätkame oma jõupingutusi, leidmaks lisaressursse ei ole juhus, et paar näda-, äh, paar päeva tagasi nii Maailma Toiduprogramm kui ka Valeri Amos väljendasid oma tänu Euroopa Liidule tulenevalt meie lahkest humanitaartoetusest. tõsi ta on, et Maailma Toiduprogramm, äh, toiduprogrammil on kõige suuremad vajadused siin kriisis. hinnanguliselt on neil vaja sellel aastal üks koma kaheksa miljardit dollarit. see on isegi veel suurem kui ÜRO põgenike äh, ameti üks koma kuus miljardit äh,. hinnanguliselt ainult kuuskümmend protsenti vajadustest on aga kaetud, see on suur probleem. kahjuks on Maailma Toiduprogramm ainult üks paljudest partneritest, kellel on hädasti raha vaja. seetõttu oleme me korduvalt pöördunud doonorite poole, et nad eraldaksid lisaraha. selline tegevus kahjuks ei ole jätkusuutlik. Süüria on praegu kõige suurem kriis aga see ei ole kahjuks ainuke kriis, mõelge Iraagi peale, Kesk-Aafrika Vabariigi peale, Lõuna-Sudaani peale ja nii edasi. kõik need kriisid on äh, venitanud humanitaareelarve äh, piiridest välja. kindlasti äh, on meil alati raha puudu, seetõttu peame me oma humanitaarpartneritega äh, sihipärasemalt koostööd tegema. see kehtib ka Maailma Toiduprogrammi kohta. käesoleval aastal oleme me Süüria kriisile eraldanud sada kuuskümmend viis miljonit eurot. seda lisaks erakordsele kolmesaja viiekümne miljonile eurole, mida me kogusime kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. järgmisel aastal saab komisjoni esialgne humanitaareelarve olema ainult sada miljonit eurot. lisarahad äh, aga äh, lisanduvad peagi. ma kasutan äh, kogu oma võimu, et seda saavutada, aga minu jõupingutustest kahjuks ei piisa. meil on vaja tugevat kollektiivset tegevust järgmisel aastal on meil vaja seitse koma kaks miljardit dollarit ainult Süüria kriisile. see on märkimisväärne suurenemine võrreldes rekordilise kuue miljardiga käesoleval aastal. Süüria kriis saab olema järgmistel aastatel peamine prioriteet. terve see sealne piirkond tunneb selle kriisi mõjusid. me peame leidma äh, lisaraha, et meie tegevus oleks jätkusuutlik, muidu on meie tegevus, peame me tegevuses silmas ainult lühemat perspektiivi pikema asemel. me peame täitma endale võetud kohustusi, oma lubadusi, see ei ole mitte ainult meie moraalne kohustus, see on elu ja surma küsimus miljonitele Süüria põgenikele. nagu te teate, siis paar päeva tagasi tulin ma tagasi ühismissioonilt Ehm, asepresident eh, Mogherini ja eh, volinik Haaniga. külastasime eh, Türgis ka põgenikelaagreid Süüria piiri ääres. olukord on kohutav ning toiduabi kärpeid tuntakse seal koheselt. ning me peame seda kindlasti vältima me peame üheskoos töötama selleks, et sellist olukorda ei tekiks. samas, lõppude lõpuks on Süüria kriisi puhul vaja leida poliitiline lahendus. ÜRO eriesindaja Demis Tura äh, äh, võib äh, loota täielikule toetusele meie poolt, see on kirjas ka eilset, eilsetes välisministrite nõukogu järeldustes, suur tänu tähelepanu eest! aitäh volinik Stiljanidisele ja nüüd alustame arutelu. kahjuks äh, on meil, oleme ajakavast veelgi rohkem maha jäänud, nii et äh, palun vabandust, kui ma suhtun teisse üsna karmilt ja kõigepealt saab sõna kolleeg Stier üheks minutiks. suur tänu, juhataja. Äh, alates äh, relvastatud konfliktist äh, Süürias oleme me näinud tegelikult kõige suuremat humanitaarkriisi tänases maailmas. Miljonid inimesed vajavad Süürias väga humanitaarabi, viis miljonit nendest on lapsed, miljonid pagulased on kasutanud Maailma Toiduprogrammi ning see eh, on detsembris eh, peatunud nüüd eh, vahendite napuse tõttu. Samut-, samas on tähelepanuväärne see, et vahendid on kogutud kokku selleks, et toiduabiprogramm jätkuks. voliniku sõnad on julgustavad, sellepärast et ta ütles, et see programm saab lisa rahastamisvahendeid oluline on see, et Euroopa Liit täidaks kõik oma kohustused äh, õigeaegselt, sellepärast et me ju juba kuulsime seda, et äh, toiduprogrammil napib praegu vahendeid, aga Euroopa Liit on saatnud kõik oma vahendid õigeaegselt äh, kohale ja oluline on see, et me teeksime seda ka edasi, selleks et pakkuda humanitaarabi sellistele riikidele. inimelud sõltuvad selleks, aga me peame kutsuma üles ka oma teisi partnereid rahvusvahelises kogukonnas äh, selleks, et nad äh, humanitaarabi rahastada aitaksid. humanitaarkriis äh, Süürias äh, viitab konflikti põhjustele ning meil on vaja poliitilist lahendust, aga rahvusvaheline kogukond ei tohiks kindlasti abist praegu keelduda, aitäh. aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna kolleeg Noisaar lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, kolleegid, lugupeetud minister. kõik äh, poliitikud tahavad kiiresti väga palju abi anda äh, Süüria pagulastele, aga kahjuks endiselt ei ole raha. maailma Toiduprogramm ei saa oma kohustusi täita ja äh, ei anta piisavalt toiduabi. poliitikute paatos on ühemõtteline, nad hoiatavad surma ja häda eest. ma toon ühe näite, Saksa valitsus minu partei kuulub sinna valitsusse, ütleb, et tegemist on sajandi katastroofiga. Te kuulsite, sajandi katastroofiga. seal sajab vihma, siis äh, tulevad külmad ja siis tuleb surm. ei ole puudu kaastundest ja dramaatikast, aga mida, millest on mis abi on paatosest ja dramaatikast, kui me näeme äh, lihtsalt nii, kui palju on hukkunuid. humanitaareelarve äh, väheneb alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast pidevalt, eelarve on krooniliselt ala- ja meelega alarahastatud. meil on palju maksmata arveid ja ma ei äh, räägin sellepärast, et äh, tegemist on jõuluajaga, me peaksime avama piirid, aga liikmesriigid peavad avama oma äh, rahakotid. aitäh kolleeg Noiserile ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Karski. Jeden z najkrwawszych konfliktów ostatnich dekad, jakim jest wojna w Syrii, pochłonął już co najmniej 200... Tegemist on viimaste e, kümnendite äh, suurima konfliktiga, sada, kakssada tuhat inimest on äh, surnud, väga paljud on pidanud kohtudest põgenema. ähm, kristlasi äh, on väga palju tapetud ja need, kes ellu on jäänud, pidid põgenema. Äh, rohkem kui mi-, kolm miljonit äh, on põgenenud Süüriast, seitse miljonit on sisepagulasi. ning need uudised, et Maailma Toiduprogramm peab lõpetama toiduabi andmise Süüria pagulastele, kes on Süüriaga piirnevates riikides, on väga kohutav. Ehm, vahendeid selle jaoks on kogutud ainult avalikest vahenditest tehkem kõik, mis meie võimsus, et Süüria pagulased ei kannataks rohkem. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tiltitška uh, uh,. Commissioner, minister, first of all an apology that immediately after uh, my contribution I will have to leave because we uh, palun vabandust, aga ma pean ära minema, sellepärast et meil on uh, fraktsiooni kohtumine ja meil on vaja arutada midagi, mida me homme hääletame. ma olin üks nendest, kes uh, seda uh, Äh, arutelu algatasid. ma tänan komisjoni kiire reageerimise eest, aga ma olen endiselt väga mures, sellepärast et äh, toiduabi andmise peatamine ei ole mitte ainult väga kahjulik, vaid ma ütleks, et see on mm, peaaegu et kriminaalne, võttes arvesse, millises olukorras äh, pagulased on. ma kardan seda, et mõne kuu pärast oleme väga sarnases olukorras ma kutsun teid üles, et te parlamendi toetusega oleksite väga jõuline. see on küll klišee, aga ma tõesti soovin, et nõuaksite meie partneritelt, et nad oma kohustusest kinni peaks. me räägime ka ähm, piirnevatest riikidest, kus me näeme, et majandus kukub kokku, kus äh, ei ole piisavalt toidu ja veevarusid. vaadake näiteks Liibanoni, Liibanoni elanikkond on umbes neli miljonit, aga seal on umbes äh, üle miljoni pagulase. Äh, see on väga tõsine olukord, me peame äh, väga palju jälgima seda olukorda ka tulevikus, äh, te, me, teil on meie toetus, aga meie ootused on väga suured. aitäh, aitäh! aitäh kolleeg Telitškale ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Kriso Koonus. aitäh! Äh, sõda Süürias on rohkem kui kolme miljonit inimest sundinud põgenema teistesse riikidesse, paljud neist on tulnud Euroopa Liitu. pärast maailma toiduprogrammi äh, pöördumist on kakskümmend kaheksa miljonit eurot äh, kokku kogutud, kuus neist on antud Euroopa Liidu riigid, aga Euroopa Euroopa Liit äh, ju äh, rajaneb vastastikusel tunnustamisel ja meil on ka Dublini mehhanism, meil on Euroopa varjupaigasüsteem, mis on kunstlik äh, ja seetõttu pagulased tulevad Kreekasse ja Itaaliasse, aga need riigid ei saa võtta vastu nii palju pagulasi ka siis, kui neile antakse varjupaika, sellest hoolimata ei ole neil häid elutingimusi ja nende õigusi rikutakse, sest nendes riikides on nii palju pagulasi, et meil ei ole lihtsalt mingeid muid võimalusi ning seetõttu on meil vaja äh, õiglasemat jaotussüsteemi, meil on olemas ju ka põhjapoolsed riigid ja need on need riigid, kuhu tegelikult pagulased minna tahavad, aga nüüd peavad nad tõestama, kas äh, nad äh, äh, austavad aluslepingute põhimõtteid või mitte. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Smith. President, thank you uh,, colleagues uh,, commissioner. suur tänu, juhataja, kolleegid uh, volinik, ma tahaksin teid kiita kiire tegevuse eest sellele kriisile vastu, vastamisel, eh, mida Maailma Toiduprogramm praegu toetab. mul on mõningad eh, konkreetsed küsimused teile. kas me arvame, et süsteemne probleem on olemas Maailma Toiduprogrammis eh, abi peatamine? kui jah, siis tuleb midagi ette võtta ja kas on tegelikult mingi poliitika, mis selle peatumiseni on viinud, igal juhul tuleb seda uurida Eh, teiseks ma tahaksin küsida, eh, te olete kaasvolinikega käinud seal visiidil, eh, humanitaaraspektid on muidugi üks konflikti osa, meil on vaja poliitilist lahendust, kas te saaksite anda meile rohkem informatsiooni Euroopa Liidu ja teie teenistuste koordineerimistööst koha peal, mitmed liikmesriigid osalevad ju ka sõjalises abis Äh, ning äh, milline on pagulaspoliitika äh, liikmesriikide poolt, mõningad saavad sellega paremini hakkama kui teised, aitäh. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna, sõna kolleeg Fontulis. lugupeetud kolleegid, maailma toiduprogrammi abi andmise peatamine on katastroofiline. pagulased üritavad ellu jääda, aga neil ei ole äh, isegi kõige olulisemaid vahendeid selleks. meil on üks koma seitse miljonit pagulast mm, naaberriikides ja nad kõik üritavad tulla Euroopasse tõotatud maale ning Euroopa Liidu liikmesriigid on juba väljendanud muret ning soovib, soovivad, et rahvusvaheline üldsus teeks rohkemat, aga kes selle eest vastutab, kes sundis pagulasi riigist lahkuma? suurvõimud demokraatia ettekäändel üritavad oma poliitikat peale suruda. Euroopa ja Ameerika Ühendriigid äh, on vastutavad selle eest. Iraagis, Süürias, Liibüas oleme näinud katastroofi, kaost, anarhiat ning pagulased selleks, et ellu jääda, nad üritavad äh, maad mööda tulla mm, siia, aga nad ei, neil ei õnnestu see. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Millen Mann. aitäh aitäh, härra volinik, see teave, mida te meile andsite üheksas detsember ja e, maailma toiduprogrammi e, abi e, maailma toiduprogrammil õnnestus taastada abi andmine tänu meie ja paljude teiste mm, tegutsemisele ning rahvusvaheline üldsus peaks tõesti tegutsema selle nimel, et et tagada pagulastele abi andmine, aga teisalt äh, ütlesite te ka, et on vaja poliitilist äh, lahendust, aga esimeste sammude puhul on oluline vägivalla vähendamine ning äh, selles mõttes on oluline see, millega tuli välja ÜRO eriesindaja, et lõpetataks vaenutegevus uut algatust tuleks kasutada selleks, et tagada julgeolek, et inimesed ei peaksid põgenema. poliitiline lahendus, lahendus tähendab aga seda, et me peame mõõdukaid jõude Süürias toetama. režiimi öö, äh, väed ründavad neid, aga neid ründavad ka terroristlikud üksused ning oluline on see, et naaberriigid ja rahvusvahelised võimud äh, üritaks seda konflikti lõpetada. Euroopa Liit on olnud oluline tegutseja, äh, humanitaarabi on oluline, aga see konflikt vajab poliitilist lahendust. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Frunzulika pooleteiseks minutiks. Chairman, commissioner, minister. The civil proua juhat-, härra juhataja, ähm, volinik, minister, tegemist on ähm, sõjaga ja sa-, sajad tuhanded inimesed on äh, hukkunud, äh, väga palju on purustusi, miljonid on pagenud, äh, miljonid on sisepagulased ja põgenenud naaberriikidesse, vaja on äh, ja institutsioonid, kes tegelevad ähm, pagulastele abi andmistega, on äh, alarahastatud. väga paljud pagulased on äh, Türgis, Liibanonis äh, ja muudes naaberriikides ning tegemist on tohutu väljakutsega nende riikide jaoks. me ei anna nendele riikidele, kes on oma piirid pagulastele avanud, andnud piisavat finantsilist abi. me ei peaks kõhklema oma vahendite suunamisel, kui tegemist on Süüria pagulaste aitamisega. on antud abi Maailma Toiduprogrammile, aga see ei saa olla püsiv lahendus. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad kinni pidama oma kohustustest ja meie kodanikud kindlasti toetavad, kui me seda teeme. Äh, pagulased on olnud äh, sunnitud kodust lahkuma, nad elavad laagrites, nad kannatavad külma ja nälja all, nad äh, sõltuvad väga rahvusvahelisest abist, nende inimeste ellujäämine on oluline ja see peab olema meie jaoks prioriteediks, aitäh. aitäh kolleeg Frantsuulikale ja nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Pretzel. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, on traagiline, et maailma toiduprogramm pidi oma abi andmise peatama Süürias ning täiesti selge on see, et praeguses olukorras Euroopa Liit vastutab selle eest, et seda saaks edasi, selle abi saaks edasi anda ning liikmesriigid ja Euroopa Liit peavad täiendavat vahendeid leidma. aga me peame võtma teadmiseks selle, et ilma poliitilise mõjuta äh, Ehm, ei, ei oleks see olukord üldse tekkinud, aga me üritame siin ravida sümptomeid. siin ei ole küsimust piiride ja rahakoti avamises, vaid põhjuste, põhjustes. me peame vaatama, millised on Araabia riikide osa sellest. Neil on äh, tegelik süü selles probleemis? põhipro-, põhiprobleemiks on ju radikaalne islamism ja see on asi, millega tuleb võidelda. aitäh kolleeg Pretzelile ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Nart. aitäh, ma tahaks eh, tänada teid kiire reageerimise eest äh, sest Maailma Toiduprogramm on tõesti väga oluline. nii et ma tõesti tunnustan teid ja tänan teid selle eest. viis ja pool miljonit eurot, mis lihand-, lisandusid varasemale kaheksateistkümnele miljonile, aga on olemas ka see väga suur probleem, et Euroopa Liidu enda valitsused ja liikmesriigid ei täida oma kohustusi. ei saa asi minna ju edasi nii, et komisjon pidevalt peab võitlema nõukoguga ning seetõttu sooviksin teid paluda, et te üritaksite liikmesriikide valitsustele asja selgeks teha, et kui nad on lubaduse andnud, siis nad selle juurde ka jääksid. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Arno Tuu härra president, lugupeetud kolleegid, pagulaste olukord, kes on äh, Süüria sõja eest pagenenud, pagenud on tõesti väga kohutav, ükskõik kas tegemist on Türgi, Liibanoni või muude riikidega. ma tahaksin mm, rääkida Süüria mm, kristlastest, eriti neist, kes on Bekaa orus, nad tulid Homsi ja Maa äh, provintsidest äh, äh, ja põgenesid islamistide vaenutegevuse eest aga kahjuks äh, ei ole neil äh, pagulase staatust, ÜRO soovib, et nad äh, kasu-, kirjutaksid alla, et nad põgenesid Süüria valitsuse mm, eest, aga sellega nad nõus ei ole, kuna see ei vasta tõele aeg oleks, et liikmesriigid paluksid, et ÜRO lõpetaks pagulast, Süüria kristlastest pagulaste diskrimineerimise. aitäh ja nüüd saab sõna äh, pooleteiseks minutiks kolleeg Valencia. Podría parecer que el mundo se está viniendo abajo y no son. aitäh. tundub äh, tegemist ei, on väga kriitilise olukorraga, üks koma seitse miljonit äh, pagulast äh, ja kujutagem endale ette, et nendel inimestel ei ole midagi äh, süüa, et neil ei ole kuskil elada. mida teha, kui on selline kriis, kuidas abiandjaid mobiliseerida, agentuurid ütlevad, et nad ei suuda enam edasi tegutseda ja vaja on nõuda, et valitsused peaksid kinni oma lubadustest, me peame tegema palju rohkemat, kui me praegu teeme, me teame, et kõige rikkamad riigid peaksid võtma selle koorma enda kanda, e, liikmes, e, pagulased on pidanud põgenema Jordaaniasse, Liibanoni ja Türki ja nende riikide vastuvõtuvõimekus ei ole ju lõputu. me näeme seda, aga me ei tee mitte midagi, me ei toeta neid riike Äh, ja Euroopa Liidu riigid peaksid võtma vastu sada kolmkümmend tuhat äh, pagulast. isegi Brasiilia on võtnud vastu pagulasi, aga mida meie teeme? olukord ei ole lahendatud, aga see tuleb väga kiiresti lahendada. Äh, teil on meie toetus, härra volinik, et te otsustavalt tegutseksite ja neid inimesi edaspidigi toetaksite. aitäh ja nüüd saab kol-, minutiks sõna proua Žitnanska. od roku 2011 trp- alates äh, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast äh, on miljonid äh, tsiviilelanikud Süürias kannatanud puhkenud sõjalise konflikti tõttu. naised, lapsed, vanurid, miljonid on pidanud oma kodudest lahkuma ning kolmandikud on pagu-, pagenud naaberriikidesse. Need inimesed on kaotanud oma kodud, oma tööd ning ellujäämiseks vajalikku napib samuti ehk toitu ja riideesemeid, inimesed on kaotanud oma väärikused, väärikuse. maailma toiduprogramm, mis äh, mängib väga olulist rolli inimeste aitamisel, äh, on nüüd takerdunud, sellepärast et abi äh, takistati detsembri alguses vahendite napuse tõttu. ning seetõttu on Süüria inimesed veelgi raskemates tingimustes täna kui varem. seda eriti ka külma ilma tõttu tulevikus peaksime kindlasti vältima seda, et need inimesed on külma käes ja teadmatuses oma tuleviku kohta. sellistest asjadest peame me hoiduma, aitäh. suur tänu, kolleeg Tsitnjanska. proua Toiet ma ei näe. järgnevalt saab sõna härra Kaan üheks minutiks. suur tänu, juhataja Äh, abi on väga teretulnud, aga Süüria äh, konflikt jätkub ning toiduabi äh, takerdumine vahendite nappuse tõttu oleks väga halvasti mõjutanud tuhandeid pagulasi. see laiaulatuslik kriis on humanitaarabi pannud äh, oma piire kompima, abi on vaja ja ressursse on vaja rohkem. ei ole praegu piisav selleks, et äh, kasutatakse ära paremaid, äh, paremini neid vahendeid ju vist juba on äh, humanitaarabi lisarahastamine on väga oluline ja probleem tuleb lahendada selle põhjustest alates. Äh, kon-, Süüria konfliktile on vaja rahvusvahelist äh, vastust. kui rahvusvaheline kogukond oleks äh, brutaalse Assadi režiimi vastu midagi varem ära teinud, siis ei oleks humanitaarolukord nii katastroofilise olukorrani viinud. isegi ISISe ning radikaalsete eh, gruppide eh, ilmumine tegelikult praegu eh, täidab võimuvaakumi. praegu on meil vaja humanitaarabi selleks, et inimesi aidata, see on meie moraalne vastutus, et pagulased saaksid abi, aitäh! suur tänu, härra Kaan, pooleteiseks minutiks palun, härra Lopes. liiga kaua on Süüria kannatanud kodusõja all ning need kannatused on täiesti kannatamatud, kakssada tuhat surnut, sadu miljoneid süürlasi, kes vajavad praegu humanitaarabi, pooled nendest on lapsed, miljoneid sisepagulasi ning põgenikke ka naaberriikides Äh, väga palju on inimesi ka, kes on asüüli palunud Euroopa Liidu riikides. süstemaatiliselt rikutakse inimõigusi ning piinatakse inimesi, äh, kasutatakse keemiarelva inimeste vastu ning äh, see kõik on täiesti vastuvõetamatu võimalik, et tegemist on kõige suurema humanitaarse katastroofiga üldse kunagi üleilmselt ning meie vahendid praegu ei ole piisavad. Euroopa Parlament peab täna saatma neli väga selget sõnumit. esiteks, see on häbiväärne, et äh, toiduprogramm äh, äh, on antud ainult üks koma seitse miljonit eurot, samas on aga abi andmine takerdunud eelmistel nädalatel vahendite nappuse tõttu Assad ei ole meie partner, aga tegemist on kindlasti ühe osapoolega, kes poliitilist lahendust selles valdkonnas tasada, tagada saaks. ning edasi, äh, väga oluline on see, et äh, me peame eriesindaja äh, mandaati selles regioonis kaitsma ja toetama ning samuti on oluline see, et me Eh, kahe, kakskümmend kolm miljonit eurot ja katkestatakse kõnelejad. suur tänu, härra Lopes, eh, sellega on eh, kõnelejate nimekiri läbi, jõuame vaba mikrofoni vooruni ning härra Capulto saab sõna. suur tänu, härra juhataja. maailma toiduprogramm on aidanud toita miljoneid pagulasi Eh, ning on kaitsnud inimesi eh, talvekarmuste ja eh, nälja eest. väga oluline on selline abi mitte ainult pagulastele, vaid tegelikult on see tähtis ka pagulasi vastu võtvatele naaberriikidele, nii et kogu abi on aidanud regiooni stabiliseerida ja Euroopa Liit peab siin pakkuma toetust programmile ning äh, Euroopa Liit peab samuti rahvusvahelist kogukonda äh, viima selleni, et äh, abi jätkataks. kõiki strateegilisi instrumente tuleb kasutada selleks, et Süüria naaberriike aitada ja toetada ning ma tänaksin kõrget esindajat ning samuti ka nõukogu lahenduse otsimise eest. meil on vaja konkreetset abi põgenikele, aga samuti on ka rahvusvahelist kogukonda tuua selleni, et nad ka aitaksid järgmine äh, kõneleja on Ska Keller, palun üheks minutiks. suur tänu. inimesed nälgivad praegu sellepärast, et riigid ja ka Euroopa Liidu riigid äh, ei pea oma finantslubadustest kinni ja edasi ka ei pea. ka pärast äh, Maailma Toiduprogrammi uut abipalvet äh, mõningad liikmesriigid ei anna mitte midagi, teised annavad jälle liiga vähe ja me räägime siin praegu põgenikest, inimestest, kes vajavad kaitset. ning äh, Süüria konflikt ju ei tekkinud üleöö üllatuslikult ning ka talv ei ole tulnud üllatuslikult me ei saa oodata, kuni äh, lõpuks poliitiline lahendus konfliktile leitakse, praegu on vaja tegutseda. ja ma arvan ka, et Süüria naaberriigid kannatavad tegelikult väga oluliselt, me peame siin praegu tegelema äh, ei tohi seda vastutust homse kallale lükata. me ei saa öelda inimesele, kes praegu on pagulaslaagris hirmul ja näljas, miks ta ootama peab, kuni maani leitakse poliitiline lahendus. meil on vaja praegu sellega tegeleda. me ei tohi naaberriike üksi jätta, ei tohi ka põgenikke üksi jätta, aitäh. suur tänu, suur tänu ka kõne eest kinnipidamise eest, ütleb juhataja Need olid kaks vaba mikrofoni vooru kõnelejat, nüüd ma annaksin komisjoni nimel härra Stiljanidisele jälle sõna suur tänu, proua juhataja. kõige pare-, kõigepealt siis äh, tahaksin tänada teid äh, kommentaaride ja teie sõnavõttude eest ning ka heade kiitvate sõnade eest minu aadressil. ma tundsin teie toetust. ja ma tänan selle toetuse eest sest see töö on väga raske. ma tahaksin lõpetada siin tänase debati kolme väga konkreetse kokkuvõtva järeldusega. esiteks, ma kordan taas, et kriisist, millest me täna räägime, on täiesti enneolematu nii selles osas, milliseid humanitaarjärelmeid see kannab miljonitele inimestele, aga ka muidugi rahaliste järelmite tõttu. tegemist on kriisiga, mis on väga oluliselt mõjutanud ka Euroopat, meid kõiki. kõikehõlmav vastus sellele kriisile ei saa tekkida meie tavapäraste eelarveliste vahendite najal see on kahjuks väga selge. usaldusväärne eh, Euroopa Liidu ülene vastus on see, mida on vaja. meil on kollektiivne vastutus selleks, et see saaks eh, praktikaks ja meil on vaja aru saada sellest, et kui me regiooni piisavalt ei investeeri, siis on neid järelmeid tunda ka regiooniüleselt kindlasti. edasi, me teeme kõik, mis võimalik Euroopa Komisjonis ning koos Euroopa Liidu liikmesriikidega selleks, et vajadustele tõhusalt vastata. Euroopa Liit tervikuna on rahvusvahelist Süüria kriisi äh, Äh, vastust äh, juhtinud. me peame jääma ka juhtmootoriks äh, humanitaarvallas. ja kolmandaks, humanitaarvastus ei saa olla ainukene lahendus sellele kriisile see kriis vajab integreeritud lahendust koos ka liikmesriikide vastavate pädevate asutustega ja ametivõimudega. me töötame juba koos äh, kolleegidega äh, arenguabi valdkondadest selleks, et tagada abi ja meil on jällegi vaja leida vahendeid, et äh, rahalist abi toestada. kokkuvõttes vajab Süüria kriis nagu te juba ütlesite, poliitilist lahendust. kahjuks aga humanitaarprobleemid vajavad äh, poliitilist äh, lahendust ja humanitaarabi on vaja konflikti kõige akuutsemas osas. meil on vaja töötada kõikide osapooltega koos selleks, et tagada nende eesmärkide täitmine, mis on väga raske. ma olen kindel, et meie äh, vastus Euroopa Liiduna sellele algatusele, et äh, erisaadik Demistura on saadetud piirkonda, on väga oluline, see on kriitilise tähtsusega, see on abiks. suur aitäh tähelepanu eest! ja ma ootan ja loodan meie koostööd selles väga keerulises olukorras, aitäh! suur tänu, nõukogu nimel saavad nüüd, äh, saab sõna härra Delevedova. suur tänu, juhataja, austatud äh, daamid ja härrad, äh, parlamendiliikmed, ma tahaksin teid tänada selle arutelu eest ning ma tahaksin ka tänada härra volinikku nende väga selgete sõnade eest. me ei räägi ju praegu sellest, et äh, Süüria kriisi ohvreid ei aidata Euroopa Liidust, humanitaarabi antakse ning äh, humanitaarabi on antud äh, rohkem kui kahe koma kahe miljardi euro eest kriisi puhkemisest alates, me oleme maailma toiduprogrammi ühed olulisemad panustajad ning me saame aru mm, sellest, kui olulist tööd põgenike aitamisel tehakse. koos Maailma Toiduprogrammiga äh, tagavad liikmesriigid äh, vahendid selle programmi jaoks, neid vahendeid on vaja kasutada äh, väga tõhusalt ning selles vallas ma olen kindel, et meie ühiselt suudame seda kõike rakendada, suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu, sellega on arutelu lõppenud ning me jõuame